inimõiguste, demokraatia, õigusriigi põhimõtete rikkumine, kodukorra artikkel sada kolmkümmend viis. ja alustame. esimese resolutsiooniga, see puudutab vabaühendusi ja ametiühinguid käsitlevat seaduseelnõud Kambodžas ning annaksin nüüd kõigepealt sõna selle resolutsiooni autoritele. kõigepealt härra Maragall, palun, kaheks minutiks. aitäh, president. aitäh. meie äh, toetame seda resolutsiooni koos teiste resolutsiooni autoritega eh, ja kõigi teiste fraktsioonidega. meile valmistab muret olukord Kambodžas. me näeme, eh, kuidas eh, kiusatakse taga inimesi, kes olukorra teemal sõna võtavad kadunud on igasugune objektiivsus. Äh, ei ole möödunud veel poolteist aastatki sellest, kui me sellesama teemaga tegelesime, see oli jaanuaris kaks tuhat neliteist äh, näib, et siin on tegemist äh, lahendamatute vastuoludega. me räägime ühelt poolt majanduse arengust ja jõukusest ja teiselt poolt inimõiguste austamisest ning õigusriigi põhimõtete järgimisest samuti põhilistest sotsiaal- ja tööõigusalastest seadustest. kui vaadata eh, Kambodžat, siis valitsus on välja tulnud kolmest osast koosneva seadusealgatusega mis ei austa üleüldse inimeste põhiõigusi, õigust osaleda, sotsiaalset eh, dialoogi. Eh, see, need seaduseelnõud on suunatud vabaühenduste ja ametiühingute vastu Äh, tegelikult peaks ju valitsus hoopis edendama selliste organisatsioonide arengut ning äh, äh, samal, samas nagu ma ütlesin, sellised probleemid tõstatuvad ikka ja jälle me näeme, kuidas väikesed maaomanikud sunnitakse oma maadelt lahkuma ning Äh, luuakse selliseid suuri tööstuslikke põllumajandusettevõtteid. ei austata inimõigusi. see olukord äh, käib käsikäis äh, inimeste tarbimisharjumuse muutumisega niisiis, äh, kui ma arvan, et äh, jah, me ei, äh, peame nõudma, et igal juhul peetakse inimeste õigustest Kambjas kinni, aitäh, Kambodžas kinni. <laughs> järgmisena saab sõna härra Korrao. aitäh, president ma arvan, et Euroopa Liit on peamine arengute rahastaja Kambodžas ning väga tihti me oleme äh, toetanud just nimelt Kambodža vabaühendusi selleks, et nad arengupoliitika eesmärke ellu viisid. niisiis probleem, mis praegu on tekkinud, on tõepoolest väga suur probleem, sellepärast et äh, plaanitav seadus piirab ametiühingute vabadust, see piirab inimeste ühinemisvabadust ning äh, samas äh, loome me äh, kasutame me siis oma raha selleks, et rahastada arenguid Kambodžas ja ja kindlasti me peame läbi selle resolutsiooni hoolitsema selle eest, et seda seadust vastu ei võeta, sellepärast et see viib riigi ajas tagasi, me peame jätkama dialoogi ja säilitama riigi arengu, mis aitab Kambodžal saavutada parema tuleviku, aitäh! aitäh ja äh, nüüd äh, saab sõna härra Temesmaeker, palun. jah, äh, aitäh härra president Kambodžas valitsuspartei väga vastuolulise seadusega soovib ühinemisõigust piirata. Kambodža rahvapartei, mis seitsmekümne üheksandast aastast valitseb, tahab kõiki vabaühendusi ja ametiühinguid kohustada ennast registreerima ja raporteerima täpselt äh, milline on nende tegevus ja rahastamine. minister Hun Sen kardab, et vabaühendused on kattevari rahvusvahelistele jõududele selleks, et äh, režiimi destabiliseerida. Äh, kodanikuühiskond saab ei taha rääkida ka sellest algatusest, nad saavad küll aru, et on vaja seaduslikult äh, viie tuhande vabaühenduse elu reguleerida, aga neile ei meeldi see, et seda kõike tehti salaja, ilma avaliku aruteluta ja et seda nüüd kiiresti parlamendist läbi surutakse. samal ajal kodanikuühiskond on tõesti väga paljusid inimesi üritanud enda selja taha saada, eile sajad tuhanded inim-, sajad inimesed äh, selle vastu protestisid, nad kardavad, et nende demokraatlikke õigusi piiratakse ja me kutsume nüüd üles seda seadusandlust üle vaatama ja ka, ka kodanikuühiskonda kasutama seejuures ning ma loodan, et meil õnnestub äh, midagi muuta selle resolutsiooniga. aitäh ja järgmisena härra Leenars, palun üks minut Yes, much, uh, aitäh äh, president ja tahaksin tänada ka volinik malmströmi et ta täna pärastlõunaks siia on jäänud me äh, hindame seda väga meil on väga hea meel et parlamendil on selline ühtne ja tugev seisukoht seisukoht äh, milles öeldakse väga selgelt välja et seal kus õitseb kodanikeühiskond õitseb ka demokraatia ja kus ametiühingud saavad tegutseda ja korralikult töötada seal õitseb demokraatia nii et et meil on kaks väga olulist sõnumit kambodža valitsusele palun võtke tagasi tagasi see vabaühenduste ja assotsiatsioonide seadus ja võtke tagasi ka ametiühinguid puudutav seadus ning hoolitsege selle eest, et tulevased seaduseesnõud selles valdkonnas äh, austavad rahvusvaheliselt paika pandud põhivabadusi ja et neid võetakse, neid seadusi võetakse vastu ainult läbi kaasava protsessi, mis näeb ette ka dialoogi sidusrühmadega, kodanike ühiskonnaga, aitäh! aitäh! nüüd proua Lopes Bermejo. üheks minutiks, palun. aitäh, president. Euroopa Parlament on komisjoni üles kutsunud äh, kirjutama äh, kaubanduslepinguid arengumaadega ja nüüd korraga leiab, et sellistel lepingutel on traagilised tagajärjed. me räägime sellest, et väikesed maaomanikud sunnitakse oma maadelt lahkuma, et töötajaid tehastes ekspluateeritakse. me kutsume Kambodža valitsust üles hoolitsema selle eest, et rahvusvahelise tööorganisatsiooni konventsioonidest peetakse kinni me eh, tahame, et töölised saaksid organiseeruda selleks, et hargmaistele ettevõtetele vastu hakata, me tahame, et eh, lõpeks eh, maade hõivamine suurte agrotööstusettevõtete eest ja selles kõiges on tegelikult, mis juhtub, on süüdi Euroopa. me tõesti peame tegutsema. me peame tegutsema selle eest, et äh, assotsiatsiooni ja koostöölepingutes arengumaadega pannakse sisse ka inimeste õigus maale ja õigus ametiühingut moodustada ja nõnda edasi. niimoodi lõpetame töötajate ekspluateerimise, aitäh! ja järgmisena saab sõna proua Šaake. üheks minutiks, palun. aitäh, president, volinik, kolleegid me kõik oleme mures sellepärast, et Kambodža kodanike ühiskonna roll ja seal on umbes viis tuhat vabaühendust, äh, lõpeb pärast seda vabaühenduste seadust, see on vastuolus mitte üksnes Kambodža põhiseadusega, vaid rahvusvahelisest õigusest tulenevate kohustustega, kohustustega, mis Kambodža valitsus on võtnud meie oleme pühendunud inimõiguste kaitsmisele. Euroopa Liit kulutab umbes nelisada kümme miljonit eurot aastast kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend Kambodža toetamiseks ja me kutsume Kambodža võime mitte üksnes inimõigusi austama, vaid ka tunnistama, et öö, äh, väga oluline riigi vabaduse jaoks on just nimelt õitsev kodanike ühiskond, see on oluliseks osaks jätkusuutlikust arengust ja kasvust. kutsume Kambodža valitsust üles tegutsema vastavalt ning austama äh, äh, kodanike ühiskonna ühinemisvabadust, aitäh. aitäh. ja nüüd härra Weidenholzer, palun. aitäh, härra president Kambodža on riik, riik, mida on väga palju kontrollitud, Pol Pot režiimi ohvreid oli kolm miljonit surnud, see vari on ikka veel riigi kohal ja tõesti väga raske oli sellest õudsest olukorrast välja tulla, rohkem demokraatiat ja heaolu sisse viia ning inimeste õigusi tagada seda on aga viimastel aastatel üpris edukalt tehtud ja kodanikuühiskond hakkab selles riigis üha suuremat rolli mängima. Hun Seni režiim on ka sellepärast nüüd äh, kõikuma löönud ja just sellepärast on väga kahju, et just praegu vabaühenduste ja ametiühingute vabandusi piiratakse. tegemist on nähtusega, mida me oleme näinud ka teistes äh, arenguriikides aga kui me mõtleme Kambodža tausta peale, on tõesti väga tähtis, et me annaksime endast kõik, et demokraatlikule teele pöördumine juba kohe alguses läbi ei kukuks. aitäh! ja nüüd Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel härra Tarabella, üheks minutiks, palun Äh, aitäh, äh, president, äh, volinik, kallid kolleegid. Pompeii tänavatel avaldasid hiljuti meeleavaldust tuhanded ametiühingu tegelased selleks, et väljendada pahameelt selle uue seaduseelnõu vastu, mida Kambodža valitsus plaanib vastu võtta ja mina eh, eh, tahaksin samuti väljendada oma pettumust selle seaduse üle, mis piirab sõnavabadust ja ühendamisvabadust. töötajad on praegu üha suuremas ohus ning ma arvan, et mina, eh, ma käisin Euroopa Parlamendi nimel missiooniga Kambodžas ja ma olen näinud, et mis selles riigis toimub ja ma arvan, et Kambodža peaks tegema rohkem selleks, et austada inimõigusi Ehm, ja eh, ärgem unustagem, et meie siin Euroopas anname Kambodžale raha just nimelt arengupoliitika jaoks. Ehm, niisiis eh, me peaksime rohkem kontrollima, eh, kas me peaksime seda jätkama või ei mm, ja võib-olla peaksime rõhutama, et kuna meie anname neile abi, siis peaksid nad ka oma käitumist muutma. aitäh. aitäh ja nüüd jõuame vaba mikrofoni vooru juurde. ja tahaksin teid teavitada sellest, et annan sõna ühele inimesele igast fraktsioonist. härra Prospišil kõigepealt, palun. aitäh, president. ma olen Äh, tõesti väga õnnelik, et mul on võimalik sellel arutelul osa-. Äh, Tšehhi Vabariigi ministrina äh, ma olen selle kodanikuühenduse teemaga kokku puutunud ja ma leian, et igal demokraatlikul ühiskonnal on vaja koda, kodanike ühiskonda ja me peame nõudma tõesti seda, et Kambodža võtaks vastu seadused, mis on ka kooskõlas Euroopa standarditega. nii et, et igasugused vabaühendused ja muud ühendused, kui nad täidavad juriidilisi nõudeid, et neid saab registreerida ja riik ei tohiks takistada selliste organisatsioonide loomist. on väga äh, tore, et me resolutsioonis selle välja ütleme ja me seome selle ka äh, rahalise abiga, mida me Kambodžale anname, kui Kambodža oma seadusi ei muuda, äh, siis peame mõtlema ümber, kuidas seda riiki rahastada, aitäh! Äh, härra Frantsuulika järgmisena, palun. aitäh, äh, president. mina tahaksin väljendada muret seoses seaduseelnõuga, mida Kambodža valitsus kavatseb vastu võtta. see seadus piirab inimeste ühenemisvabadust ja sõnavabadust, kogunemisvabadust see on vastuolus ka Kambodža põhiseadusega, vähendades oluliselt kodanike ühiskonna tegutsemisruumi Kambodžas see praegune seaduseelnõu mõjutab väga rängalt just nimelt rohujuure tasandil toimuvat vabaühenduste vahelist koostööd ning Euroopa Liidu ja Kambodža vahelist äh, koostööd äh, arengupoliitika vallas. ma leian, et kuna vabaühendused on andnud väga olulise panuse just nimelt äh, Kambodža ülesehitamisse viimase kolmeteistkümne aasta jooksul, ning äh, kuna Euroopa Liit äh, on suurim arenguabi andja äh, Kambodžale ning nõuab vastutasuks inimõigustest kinnipidamist, siis me tõesti peame nõudma Kambodža valitsuselt, et ta võtaks need seadused tagasi, aitäh. härra Jakovtšitš järgmisena, palun. aitäh, president pärast seda, mis Kambodža on läbi teinud, pärast kõiki neid sõdasid ja kõiki teisi tragöödiaid, me lootsime, et see riik suudab teha edusamme, aga Kambodža on, Kambodža on astunud sammu tagasi ja mitte sammu edasi. maade hõivamine, ametiühingu õiguste piiramine Äh, kõik need sammud, mida on astutud vabaühenduste vastu ning ühinemise vastu, äh, inimõiguste vastu, näitavad seda, et Kambodža on tõesti tegemas tagurpidi käimu. jah, me uskusime, et Kambodža saab Euroopa Liiduga teha head äh, koostööd, me lootsime, et Euroopa Liit saab aidata kaasa selles riigis tugevate põhimõtete kehtestamisele me peame nõudma, et kinni peetakse nendest põhiõigustest Kambodžas, millesse meie usume. ja ka me peame tõesti kaitsma neid inimõigusi, millesse me usume. härra Castaldo järgmisena, palun. jah, me seisame silmitsi kolmekordse rünnakuga vabadustele ja põhiinimõigustele Äh, rahvusvahelistele organisatsioonidele, ametiühingute õigustele. Äh, Kambodža peaminister pöörab üha rohkem äh, tähelepanu autoritaarse režiimi kehtestamisele Kambodžas ja see seadus on tõendiks selle kohta ja plaanitakse veel ka küberkuritegevuse alast seadust, me küll ei tea, mis selles seaduses täpselt kirjas on, aga see seadus läheb ilmselt ka samas suunas ja piiratakse väljendusvabadust internetis me tõesti peame hoolitsema selle eest, et meie kaubanduspoliitika äh, Äh, äh, oleks kooskõlas meie põhimõtetega, me ei saa lubada seda, et me lihtsalt läheme Kambodžasse, äh, eks-, ekspluateerime sealseid inimesi, nende maad, me ei tohi ära unustada põhivabadusi, nende üle ei peeta läbirääkimisi, nii et, et me tõesti nõuame, et komisjon tegeleks väga jõuliselt ning kutsuks Kambodža valitsust üles need seaduseelnõud kohe tagasi võtma, aitäh, aitäh! Äh, proua Morvai järgmisena. aitäh, äh, president ma ei taha siin äh, kedagi provotseerida, aga ma loodan, et volinikul on kõrvaklapid peas, sellepärast et ma tahaksin teile esitada ühe küsimuse, kas te kuulete mind, jah? kas te olete kuulnud Judith Siima juhtumist. tegemist on ametiühingu liidriga, ta oli ametiühingu liider Ungaris, väga populaarne tegelane ning ta on just mõistetud kolmeks äh, aastaks vanglas oma tegevuse pärast ametiühingu juhat-, äh, juhatajana ta äh, oli ametiühingu juhiks politseis ja kahe tuhande kuuendal aastal kuulis temast kogu Ungari, äh, kui äh, politsei astus väga jõuliselt vastu meeleavaldajatele Budapesti tänavatel. tema oli see, kes kutsus oma kolleege üles mitte käske täitma mitte täitma neid käske, mis neile oli antud ja on tõesti naeruväärne, et demokraatlikus riigis sellised asjad juhtuvad. ja nüüd Euroopa Komisjoni nimel annan sõna volinik Cecilia Malmströmile, palun aitäh, esi-, president, lugupeetud daamid ja härrad, ma arvan, et me räägime praegu Kambodžast, Ungari probleemi juurde tuleme tagasi mõni teine kord. nagu te äh, juhtisite tähelepanu sellele, on Kambodžas tõesti väga elujõuline kodanike ühiskond, on väga palju vabaühendusi, mis erinevates valdkondades tegutsenud ja Kambodža valitsus on juba äh, aastaid väitnud, et oli vaja sellist seadust vabaühenduste ja ametiühingute üle selleks, et seda sektorit äh, Äh, reguleerida. meie oleme arenguid Euroopas väga äh, tähelepanelikult järginud äh, juba sellest ajast saadik, kui selle uue seaduseelnõu idee esimest korda päevavalgele tuli me oleme sellest seaduseelnõust kõnelenud ametlikel ja mitteametlikel kohtumistel Kambodža valitsustega, meie eh, suursaadikud selles piirkonnas on, eh, selles riigis on olnud väga aktiivsed ja me oleme tõesti oma seisukohad Kambodža valitsusele väga selgeks teinud. me oleme Kambodža valitsusele mõista andnud, et sellised planeeritavad seadused peaksid äh, edendama ühinemisvabadust ja sõnavabadust ja mitte seda piirama. me oleme juhtinud tähelepanu sellele, et demokraatlik protsess peab olema läbipaistev ja äh, peab äh, sisaldama konsultatsioone kõigi sidusrühmadega. kultuuridevaheline dialoog on igasuguse demokraatia aluseks, dialoog opositsiooniga, erasektoriga, vabaühendustega, ainult läbi sellise dialoogi saab valitsus arvestada Äh, nende inimeste huvidega, keda seadusi puudutavad. selline kõiki kaasav protsess võimaldab valitsusel vastu võtta seadusi, mis tõesti teenivad inimeste huve Äh, Kambodža Rahvusassamblee mängib samuti väga olulist rolli ja seega tervitame Rahvusassamblee äh, otsust korraldada konsultatsioonid selle seaduseelnõu osas ning mõned nendest konsultatsioonidest on ka juba alanud ning me loodame, et nende konsultatsioonide tulemused leiavad ka seaduse tekstis kajastamist. samuti äh, nagu mõned teist Äh, juhtisid tähelepanu, on vaja kontakte Euroopa Parlamendi saadikute ja Kambodža Rahvusassamblee saadikute vahel äh, selleks, et tugevdada nende suutlikkust äh, seadusi parandada koostöös kodanike ühiskonnaga ning äh, me jätkame olukorral silma peal hoidmist, äh, jälgime arenguid, mis Kambodžas sündivad, sellepärast et äh, olukorras, kus vabaühendused ja ametiühingud seisavad silmitsi väga paljude takistustega paljudes riikides, on Kambodžal praegu võimalus näidata, et ta tõesti soovib tugevdada oma demokraatlikke aluseid, aitäh! aitäh, proua volinik! lugupeetud parlamendiliikmed, ma olen saanud resolutsiooni eelnõud, resolutsiooni ettepanekud EFTT-lt, QE-lt, ECR-ilt, Rahvapartei fraktsioonilt ja Ühendatud Euroopa vasakpoolsetelt ma olen saanud need ettepanekud ja samuti siis sotsiaal- ja demokraatide, sotsiaal-